Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen und Daamid ja härrad, annan teile, et äh, ma olen saanud ka kirjaliku äh, deklaratsiooni, kirjalike deklaratsioonide ärakaotamiseks, aga vastavalt äh, kodukorrale on see vastuvõetamatu. komisjonid on äh, esitanud omapoolsed äh, parandused tekstidesse ja need kehtivad äh, saavad kinnitatud, äh, kui ei esitata vahtuväit-, vastuväiteid kahekümne nelja tunni jooksul. Äh, kuupäevad avaldatakse käesoleva istungi protokollis. neljapäeval ma allkirjastan koos nõukogu presidendi